Guten Tag, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des tere hommikust ja tere tulemast eelarvekontrolli komisjoni koosolekule. me alustame kohe aruteludega, päevakord on teile edastatud, minule muudatusettepanekuid ei ole edastatud ja nagu alati kantakse seda ka internetis üle, nii et tere kogu maailm. ja kõigepealt tahaksin siin uut liiget tervitada sotsiaaldemokraatide hulgas, tere tulemast, meil on hea meel igasuguse toetuse üle. Lähen kohe päevakorrapunkti number kaks juurde, milline on meie keelerežiim ja kell neli toimub meil hääletus, nii et palun otsige oma hääletuskaardid välja siis kolmeteistkümnenda veebruari ja kahekümne seitsmenda ja kahekümne kaheksanda veebruari protokoll on teile edastatud, nagu ikka, kui koosoleku lõpuni keegi proteste ei esita, siis on see kinnitatud ja lähemegi kohe päevakorrapunktide number neli juurde. teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvus. meie kaasraportöörid on Martina Tlabajova ja Ines Ajala-Sender. kolleeg Ines Ajala-Sender on kahjuks haige, nii et soovime talle head paranemist ning seega saab sõna äh, raporti esitlemiseks sõna proua Tlabajõma ja ütlen juba kohe, et arvatavasti proua Jala Senderi haiguse pärast tuleb meil muudatusettepanekute tegemise tähtaeg äh, edasi lükata nädala võrra, nii et umbes kolmas-neljas aprill, aga eks me siis räägime sellest siis, kui me oleme raporti läbi arutanud aitäh, mul on väga kahju, et Inest ei ole siin täna ma siiski loodan, et ma saan teda asendada, aga te näete, et tegemist on meie ühistööga, sellepärast oleks väga hea, et äh, te arvestaksite sellega. ma kommenteerin seda natuke, siis kuulen ära teie kommentaarid ja, ja arutame seda koos. ma arvan, et tegemist oli väga huvitava ja väga hea koostööga selle raporti eelnõu üle ja mina isiklikult äh, keskendun tõesti tulemustele, tõhususele ja lisaväärtusele ja mitte ainult veamäärale, sellepärast on mul väga hea siin tea-, seitsmenda raamprogrammi uuringud, teadusuuringud seitsmenda raamprogrammi kulutasuvuse kohta öelda seda, et seda hallati kulutasuvalt ja selle puhul äh, arvestati tõesti ka kõiki soovitusi, nii et komisjonile suur tänu selle eest äh, viiskümmend viis miljardit eurot ehk siis umbes kolm protsenti kõikidest nendest vahenditest, mis lähevad teadusuuringutele, on selles programmis ja kakskümmend viis protsenti siis nii-öelda konkureeriv, konkureerimisvõimelisest vahenditest siis ja kõrgetasemeline rühm leidis, et seitsmes raamprogramm oli edukas ja peale selle see ekspertide rühm ütles, et Äh, nii individuaalsel kui institutsionaalsel tasandil tõi edusamme. peale selle panustati ka äh, teadusnõukogu töösse ja olid kaasatud ka väikese keskmise suurusega ettevõtjad strateegiliselt ning peale selle toetati koostööd ja ka äh, Äh, seda selleks, et siis temaatiliste probleemidega tegeleda. peale selle toetati kõiki teadustöötajaid kogu Euroopas ja peale selle on teadlaste jaoks ka avatud tööturg loodud ning peale selle toetati ka investeeringuid Euroopa teadustaristusse. tahaksin veel kord toonitada, et seitsmenda RAM-programmi kaudu üle saja üheksakümne kaheksa tuhande ettepaneku tehti, nendest valiti välja kakskümmend viis tuhat äh, programmi, mis said ka toetust. kakskümmend üheksa tuhat äh, äh, ülikooli osales ja nelikümmend neli protsenti rahastamisest oligi taotletud just ülikoolide poolt, peale selle teadusorganisatsioonid, VKE-d ning siis väikesed et- ja siis suured ettevõtted et, üksteist protsenti. sellegipoolest oli teatud probleeme, millega tuleks tegeleda Horisont kahe tuhande kahekümne ülevaatamise puhul ja millega tuleks arvestada siis üheksanda teadusuuringute raamprogrammi puhul. meil on vaja suuremat paindlikkust eelarvete vahel, erinevate programmide eelarvete vahel, siis peale selle siis kaudsete kulude jaoks peaks olema paušaalsumbad siis ühe auditi strateegia äh, mida tahaksin ka toonitada peale selle, on siin toodud veel ettepanekuid, äh, mida saate siis lugeda raporti eelnõust peale selle tuleb arvestada ka Brexitiga, sest see nädal on ju meil Brexiti nädal, nii et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust ja see ei too kaasa mõjusid mitte ainult eelarve jaoks, vaid ka üleüldiselt äh, teadustöö ja teaduskoostöö jaoks. meil on väga palju meeskondi, kuhu on kaasatud ka Ühendkuningriigi teadlased. Ühendkuningriigis asuvad äh, taotlejad said siis üks koma kakskümmend seitse miljardit eurot äh, toetust, mis on kogusummast siis viisteist protsenti ja see ja siis üks koma kaheksateist miljardit eurot kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja see on tegelikult äh, kõige suurem äh, summa, mida liikmesriik, üks liikmesriik on saanud ja ma tahaksin teada, mida komisjon arvab tuleviku kohta ja koostöö kohta teadus äh, rühmituste vahel, mis siis asuvad Ühendkuningriigis. peale selle tahaksin veel öelda, et kulutasuvust tuleks mõõdelda ka majandusliku tõhususega ja ehk et meil on vaja siis korralikku finantsmajandust ja me peaksime tõesti poliitika eesmärke täitma, nii et teadusuuringute puhul, innovatsiooni puhul on see väga raske ja väga raske on objektiivselt ka siis välja öelda, et tõesti tegemist oli äh, Äh, korraliku majandamisega, sest isegi kui vahel kukutakse läbi programmiga, on siiski võimalik teaduses edasi minna, saadakse uusi juhiseid, uusi mõtteid. nii et äh, see on tegelikult teadus- ja arengutöö jaoks väga raske leida siis seda lisaväärtust poliitikaobjektide jaoks. Äh, lõpetan siin, sest tahaksin teada teie soovitusi ja ootan tõesti hea meelega ka muudatusettepanekuid ja kommentaare raporti jaoks. ja suur tänu ka Inesele koostöö eest. nii et ootan teie kommentaare. ja, herzlichen Dank, ich möchte das Wort. aitäh, annan kohe sõna edasi komisjonile äh,. härra Veep äh, teadustöö peadirektoraadist, palun äh aitäh, aitäh selle raporti eest, millega me tutvusime suure huviga, seal on äh, äh, väga palju positiivset välja toodud, kuid äh, on ka neid asju, mida, mille kallal me peame veel vaeva nägema ja võtame neid nõuandeid väga tõsiselt. mõne kuu pärast hakkame seda kõike üle vaatama, eh, kui valmistame ette üheksandat raamprogrammi rakendamise osas, mis puudutab Horisont kaks tuhat kahtekümmend, siis on meil tulemused väga head, aga nüüd peame keskenduma tulevikule. ja tõsi on see, et kulutasuvust äh, on raske objektiivselt tõendada, me võtame arvesse mitmeid neid aspekte, mida te tõite välja ka enda raportis selle kulutasuvuse arvestamise kohta ja püüame panna enam äh, iga-aastase tegevusaruandesse selliseid nõudeid äh, ka sisse, et oleks paremini näha, äh, kuivõrd hästi, head ja nõuetekohast majandamist on kasutatud ja raamatupidamist. mis nüüd puudutab Brexitit, minul ei ole küll mandaati sellest otseselt rääkida, nagu teate, kõik ju teavad, et Ühendkuningriik on raamprogrammi oluline osaline ja kõik, kes tege-, tegutsevad teadusuuringute vallas, loodavad, et äh, see ka tulevikus nii on ja ma arvan, et ka Briti teadlased on sellest väga huvitatud, äh, kuid see kõik sõltub muidugi läbirääkimistest ja mul ei ole äh, praegu õigust teile rohkem sellest rääkida. kuid tänan teid ja mul on, on teiega olnud meeldiv koostöö ja loodan, et järgmise raamprogrammi raames see koostöö jätkub, aitäh! suur tänu! ma mõtlesin, et kuulan kõigepealt ära, mis on teile öelda. ja te ei öelnud ju väga palju. meil oli siin probleeme tõesti selle programmiga ja mind huvitaks, kui palju praegu kohtumenetlusi on veel pooleli äh, kui palju liikmesriike on puudutatud nendest, kui palju on meil ka Olafi menetlusi, mis käivad, kui palju nendest on lõpetatud siis, kui paljud veel käivad ning peale selle oleks väga tähtis ka teada saada, nimelt siin raportis on kirjas et, et viiskümmend üheksa protsenti kõikidest äh, vahenditest on sellised, mida tuleb audiitoritel kontrollida, mis saab ülejäänud vahenditest, äh, mida selliselt ei kontrollita ja siis küsimus ka nende paušaalsummade kohta. tegelikult äh, mulle kõige rohkem peavalu valmistab see, et tagasiulatavalt neid summasid välja arvetat-, arvestatakse. tahaksin teada, milline on praegune olukord ja mida te kavatsete tulevikus nende summadega teha? see oleks minu poolt kõik. Äh, kas võin teile kohe anda sõna vastuseks või soovib keegi veel sõna saada? Okay. Um, for the number of legal procedures, number of äh, kui me räägime nüüd äh, kohtuasjadest, mis praegu veel käivad, äh, kohtumenetlustest, mul ei ole praegu täpselt arv, arv, arve selle kohta, teadusuuringute kohta ma tean küll, palju neid on, kuid teistest teenistustest peaksin ka saama selle informatsiooni, võin selle kirjalikult teile esitada, viiskümmend üheksa protsenti on äh, auditeeritud kaheksa, üheksa protsenti on kohapeal auditeeritud, kuid kui juba kontrollitakse kahte või kolme nõu-, maksenõuet, siis on päris hea ülevaade ka teistest, kui te arvate, et seal teisteski võib vigasid olla, kui on süsteemsete vigadega, siis võib ka teisi parandada, nii et sellest jõudsimegi viiekümne üheksa protsendini ülejäänud äh, dokumendid ei ole äh, veel füüsiliselt kontrollitud, kuid nad on äh, selle valimi sees. nii et mulle tundub, et me oleme väga palju auditeid läbi viinud, väga laiahaardeline on see programm, võib-olla isegi liialt laiahaardeline, sest Horisont kahe tuhande kahekümne osas me lubasime maksimum seitse protsenti kontrollida toetuse saajatest mis nüüd puudutab äh, kindlasummalistest äh, maksetest äh, siin tagasiulatuvat arvamist ei ole Horisont kahe tuhande kahekümne osas, kui oli probleeme ka seitsmenda raamprogrammi osas, siis oleks küll väga kahetsusväärne, kuid ma loodan, et seda ei olnud nii et ähm, mul tegelikult see ei seostugi millegiga, võib-olla see tagasiulatav, te küsisite midagi muud nende kindlasummaliste maksete kohta? küsimus oli aga ju selles, kui suur oli see summa, mida seitsmendast raamprogrammist kindlate summadena välja maksti ja kui palju siis kontrolliti hiljem seda, kas need kindlad summad, mis välja maksti, olid õigustatud? küsisin seda sellepärast, et äh, ajalehtedes ikka ja jälle kirjutati, et neid ähm, järelkontrolle tehti ja kui ma nendest artiklitest õigesti aru sain, siis need järelkontrollid äh, toetuse saajate hulgas äh, tekitasid pahameelt. kas te võiksite ka sellele küsimusele vastata? Uh, äh, tõepoolest äh, nende kindlamääralis-, äh, määraliste toetuste osas on väga palju arvutamist, inimestel on need kulude määr erinev ja tegevuskulude osas see on eriti paikapidav ning kindlamääral siis omasid tavaliselt ei auditeerita Te tahtsite protsendimäärasid teada, ma praegu ei oska suuliselt teile selles vastata, võime ähm, vastata äh, kirjalikult ähm, seitsmenda raamprogrammi jooksul võis see sojale kuuskümmend ja kakskümmend protsenti, kuid ma pean seda äh, veel kontrollima. suur tänu ma ei ole dementne ja mäletan väga hästi, mida ma teilt küsisid ja kus te lubasid mulle vastata, nii et tõesti oleks hea, kui me saaksime selle vastuse. aitäh, rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole ja siis saabki uuesti sõna raportöör lõpetuseks aitäh, on kahetsusväärne, et see arutelu jäi nii napiks, sest tegelikult oleks meil vaja enam aega, et rääkida seda, sellest teemast põhjalikumalt, kuid võib-olla siis muudatusettepanekute äh, puhul saame pikemalt seda kõike arutada, tahan isegi ähm, äh, mõned muudatusettepanekud esitada, mis puudutab näiteks äh, programmide paindlikkust, mis puudutab lihtsustamist ning paremaid juhtnööre toetuse saajatele et samuti tahaksime rääkida sellest, kuidas äh, äriühingud äh, ning äh, ettevõtlussektor üldiselt enam saaks selles programmis osaleda ja tööstussektor. nii et siis võib-olla selles teises, teise versiooni puhul me saaksime sellest kõigest pikemalt rääkida. tahaksin teid praegu aga tänada kõigi nende vastuste eest, mida olete meile andnud ka selle esimese versiooni väljatöötamisel ja kindlasti pöördume veel küsimustega teie poole. suur tänu, sellega oleme selle päevakorrapunkti ammendanud, kuna me ütlesime, et hääletus toimub kell kuusteist null null. on küsimus selles, kas me saame hääletada praegu, kas fraktsioonid saavad kähku inimesed siia saada päevakorrapunktideks viis ja kuus kolleeg Ali ja kolleeg Pitera raportit. kas saame hääletada kohe enne kella nelja või kas me oleme välja kuulutanud kella neljaks? ei, läheme siis edasi kohe päevakorrapunkt number viis, mis puudutab Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust. kolleeg Pitera on meil siin raportöör ja oleks väga tore, kui meil oleks vähemalt hääletusnimekiri olemas. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir tahan teie tähelepanu juhtida sellele, et kui me eelarve täitmise kinnitust hääletasime, siis äh, õiguskomisjoni arvamust kohtu äh, kohta me ei hääletanud ja mul on väga kahju, see jäi kahe silma vahele, nii et äh, nüüd siis kohtu eelarve kinnitamine. ja palun, proua esimees, äkki ootaks viis minutit, sest meid ei ole ju kõiki kohal veel, aitäh ma katkestan koosoleku viieks minutiks ja me hääletame siis äh, kohe õiguskomisjoni arvamust kohtu eelarve täitmise kinnitase, kinnitamise kohta. näen, et read on täitunud. nii et asume hääletama kõigepealt õiguskomisjoni arvamus Euroopa Kohtu eelarve täitmise kinnitamise kohta. kas me saame seda teha plokis? kas keegi on vastu? tundub, et ei ole, nii et hääletame Jüri neli, Jüri kuus, Jüri seitse ja Jüri üheksa üle kas võime plokis kõik üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, ühehäälselt vastu võetud. nii et see töö on nüüd ka tehtud ja läheme nüüd edasi. proua Pitera raport, kas äh, raportöör soovib veel sõna saada? Pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, tylko chciałam powiedzieć, że zmieniło... Aitäh, proua esimees, tahtsin lihtsalt nii palju öelda, et ma muutsin oma soovitust. libe viis soovitus. ma panin sinna alguses hääletusnimekirja plussi, aga pärast mõtlesin pikalt järele ja otsustasin, et seal peaks siiski miinus olema. hästi, lehekülg kolm on see siis, eks ju? lõige kaheksa B uues sõnastuses. tegemist on väga pika hääletusega, kõigepealt kompromissettepanek üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kolmkümmend kaks, poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, regi seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu kontrollime, nelikümmend üheksa, elektrooniline kontroll. And it was rejected. tagasi lükatud, viiskümmend poolt ja langeb ära hoopis viiskümmend üks poolt. viiskümmend siiski ei lange ära, nii et kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, libe viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. libe, tahate kontrollida? libe kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud seitsekümmend poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend neli, seitse langeb ära, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. regi kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. regi kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi. Regi kaheksa, kontrollime. tundub, et tagasi lükatud. jah, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üks poolt langeb ära sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolm poolt, vastu, ära. kontrollime, sada kolm. sada kolm. Check, check is over. hääletus on läbi. vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletu, ta vastu võetud, sada seitse poolt, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sada kümme. kolleegid, käed püsti. The check is over hääletus on läbi, tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmteist poolt, sada kaksteist soovisite, ilmselgelt vastu võetud, uskuge mind. The check is over sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuusteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, regi kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, regi kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, regi neliteist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitseteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmteist, regi kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, regi viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga, keegi vastu sellele ei ole, nii et hääletame, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend kolm esimene osa langeb ära, teine osa sada kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend neli langeb ka ära, nii et sada kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend viis ja sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kuus, kahes osas, esimene osa, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend neli langeb ära, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend kuus langeb ära, sada seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. regi kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, regi kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, regi seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletu. kas me võime üheksat kontrollida? üheksa, kontroll kontroll on läbi, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletult vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. regi üks kuni regi üksteist, libe on, üks on ka kaetud. nii et kogu, kõik libe muudatusettepanekud on ka sellega kaasatud. nii et äh, hääletame nüüd äh, raporti üle muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, ühehäälselt vastu võetud, nii et palju õnne, Julia! Thank you very much. I called... aitäh! jätkame hääletamisega Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aasta aruanne kaks tuhat viisteist, raportöör oli härra Ali. kas raportöör soovib sõna? Like thanks, uh... aitäh, sooviksin tänada kõiki variraportööre. tegime kõik head tööd siin võib rääkida ka konti koordinaatoritega ja variraportööridega tehtud äh, heast tööst. ma arvan, et see on ka kõik, aitäh. Thank you very much. suur tänu. sada kaheksakümmend neli muudatusettepanekut on meil nüüd ees, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu sooviksin samuti hääletusnimekirja enda ette, siis näen paremini. muidugi ma kaotasin juba eelmise hääletusnimekirja ära. jätkame. kolm poolt, vastu, erapooletud. kas kontrollime? kontrollime. muudatusettepanek kolm, kontroll on läbi. tagasi lükatud. neli poolt, vastu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 tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu. kontrollime muudatusepanek kaksteist. kaksteist kontrollime. kontroll on läbi, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist langeb ära neliteist langeb ka ära, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist ja kaheksa, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime,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 vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa langeb ära, nelikümmend, nelikümmend kaks langevad ka ära, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu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 seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse langeb ära, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kaheksakümmend kuus, tundub, et see on vastu võetud, aga ma pole kindel tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis langeb ära, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitse ja sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist langeb ära, sada neliteist, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime sada seitseteist, mulle tundus, et see on vastu võetud, aga kontrollime. kontroll on läbi, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 sada kolmkümmend, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada kolmkümmend kaks. kontroll on läbi. vastu võetud. sada kolmkümmend neli, sada kolmkümmend kolm sada kolmkümmend kolm, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vas-,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 sada nelikümmend viis. tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada nelikümmend seitse. mulle tundus, et on tagasi lükatud, aga kontrollime. kontroll on läbi, tagasi lükatud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kolm langes ära, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime sada viiskümmend neli. kontroll on läbi, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis, kontrollime, sada viiskümmend viis, kontroll on avatud. kontroll on läbi, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada viiskümmend kuus. sada viiskümmend kuus. vastu võetud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 regi kuus kuni kaksteist plokina poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame raportit äh, tervikuna, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kuusteist poolt, üks vastu, palju õnne raportöörile, väga hea töö, soovin õnne, suur tänu, nüüd oleme hääletamisega lõpetanud des Rechnungshofs oder Herr Perinski. Ne? And we will go to point number eight. jätkame punktiga kaheksa meie päevakorras kontrollikoja eriaruanne, kuna raportöör järgmise päevakorrapunkti jaoks pole veel kohale jõudnud. aht nii et päevakorrapunkt number kaheksa, kontrollikoja eriaruanne number kakskümmend neli murd kaks tuhat kuusteist ühtekuuluvuspoliitika ja riigiabi, ka mina leian kohe need paberid üles, ütleb äh, proua esimees. raportööriks on äh, kolleeg Ali, härra Eriks Kontrollikojast vastutab selle küsimuse eest, tere tulemast siia täna. aitäh tulemast. Te istute juba peaaegu siis elu päikese poolel ja teie esitate meile eriaruannet. lugupeetud proua esimees, lugupeetud äh, rahvasaadikud, ma kõigepealt esitleksin teile siis kõige tähtsamaid äh, äh, tulemusi meie uuringust, mis puudutasid riigiabi ja ühtekuuluvuspoliitikat. ja kohe alguses tahaksin teile öelda seda, et Euroopa Liidu lepingute kaudu on riigiabi andmine põhimõtteliselt keelatud, kuid meil on siin eriti erinevaid sektoreid, millele võib abi anda teatud geograafilistele piirkondadele ja nii edasi. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist viissada neli miljardit eurot anti riigiabi ja sellest sada kolmkümmend üheksa miljardit tulid äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, fondidest ja meie kontrollisime seda, kui palju siis riigiabi puhul reeglitest kinni ei peetud ning me võrdlesime seda, kui palju vigu leiti, kui palju leidi, leidis seda kontrollikoda, kui palju komisjon ja kui palju liikmesriigid ja siis me üritasime neid vigu analüüsida. vaatasime, milliseid äh, veaparandusmeetmeid oli komisjon ette võtnud ja millised meetmed olid siis mõeldud kaks tuhat eh, neliteist kuni kaks tuhat kuusteist aastateks eh, ette. mida me siis leidsime? vead riigiabi puhul, neid oli kolmteist koma viis protsenti ja seda siis kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist ühtekuuluvuspoliitikas ja toona oli siis äh, veamäär viis koma seitse protsenti, nii et päris suur määr. põhiliselt äh, anti liiga palju abi, liiga palju, liiga tihedalt ja väga vähe oli ette nähtud stiimuleid. nii regionaalarengu kui ka tööhõive peadirektoraat äh, tõid välja vigu riigi abi andmise puhul ja me leidsime, et nad oma andmepankadest piisavalt ei toonud neid vigu välja ja need olid ka vigadega sisse äh, sinna pandud, nii et tegelikult andmepangad ei võimaldanud meil neid vigu lähemalt uurida ja seetõttu oleks meie arvates komisjon välja pidanud töötama ennetavaid meetmeid liikmesriikide jaoks ja nende programmide jaoks, mida liikmesriikides välja töötatakse. siis konkurentsivõime peadirektoraat teiselt poolt ähm, viis läbi horisontaalsed analüüsid ähm, ja seda siis ähm, äh, kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat neliteist aasta kontrollitud riigiabi menetluste puhul ja tuli välja et, et kolmkümmend protsenti umbes oli problemaatiliste riigiabi juhtumitega problemaatilised siis selles mõttes, et eeskirju oli rikutud. konkreetsemaid näiteid viies liikmesriigis oli problemaatiliste riigiabi andmiste osakaal viiskümmend protsenti või rohkem. nii et tõesti väga palju vigu tehti. kui me nüüd vaatame siin järgmist slaidi, siis on näha ka täpsemalt analüüsi selle kohta, kuidas siis vigu leiti Te näete siin, et Kontrollikoda oma audititega leidis, et umbes üheksateist protsenti äh, riigiabi juhtumitest vig olid vigased, umbes sama palju leidis ka regionaalarengu komi-, äh, peadirektoraat. samal ajal aga konkurentsivõime peadirektoraat äh, kui tema jälgis äh, abi andmist, leidis et, et kolmkümmend kuus protsenti oli problemaatilisi juhtumeid. Need äh, erinevused tulevad sellest, et meie lähenemised on erinevad, äh, me kas vaatame lihtsalt suvaliselt juhtumeid või võtame siis ka mingid riskialtimad projektid ette nüüd te näete aga ka siin lõpus liikmesriike, liikmesriigid oma kontrollides leidsid äh, vähem kui neli protsenti problemaatilisi juhtumeid nende juhtumite hulgas, mida siis kontrolliti. nii et Euroopa Liidu tasandil on näha, et kui kasutatakse sama äh, süstemaatilist kontrolli, siis veamäär on umbes neli korda kõrgem kui liikmesriikide puhul. see näitab seda, et liikmesriigid oma kontrollide puhul piisavalt ei pööra tähelepanu riigiabile. edasi leidsime me, et ka komisjoni siseselt koordineerimistöö väga hästi ei toiminud. nimelt ei vahetatud infot leidude kohta komisjoni erinevate teenuste vahel. erinevad peadirektoraadid sa, kas ei saanud üldse juurdepääsu või said ainult piiratud juurdepääsu andmepankadele, mida haldasid teised peadirektoraadid. suurte projektide puhul, kus üle viiekümne miljoni eurot oli toetusteks ette nähtud, ei toimunud süstemaatilisi konsultatsioone regionaalarengu ja konkurentsivõime peadirektoraatide vahel ja seda siis enne kohtujuhtumit Leipzig-Halle, see on siis kuni aastani kaks tuhat kaksteist ja sellest tulenevalt äh, on näha, et siin kinnitati suurprojekte, mis teatud tingimustel äh, tegelikult rik-, oleksid võinud rikkuda riigiabi tingimusi ja sellega oleks olnud vastuolus Euroopa Liidu finantshuvidega. me peame mõtlema ka selle peale, et kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaksteist komisjonis oli umbes nelisada nelikümmend suurprojekti, mida siis ka kinnitati, kuid väga väheseid neid kont-, neist kontrolliti. peale selle me nägime, et väga vähe korrigeerivaid meetmeid viis komisjon sisse äh, võrreldes just nende vigadega, mida mõlemad peadirektoraadid välja tõid. regionaalarengu peadirektoraat koostas kaheksateist finantsraportit seitsme liikmesriigi kohta aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist. see puudutas umbes üheksakümmend viit miljonit eurot, mis vähemalt osaliselt puudutas ka riigiabi. seda pole muidugi väga palju, kui vaadata seda suurt taustasüsteemi ja summasid, mida kasutati. konkurentsivõime peadirektoraat Äh, liikmesriikide vabatahtlike tagasinõuete korral äh, leidis ainult ühe juhtumi, kus tuli, oli tegemist siis null koma kolme miljonit euroga, nii et on näha, et tõesti väga väikestest summadest räägime me nüüd. kuid kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend programmiperioodil väga palju muutus. kõigepealt need üleüldine äh, Äh, määrus, äh, mida me kõik teame siin lühendi all GBR, see jõustus ja selle määrusega suurenes kohaldusala, see tähendab seda, et äh, kahekümne kuuelt neljakümne kolmele tõusis nende valdkondade arv, mis vabastati nendest reeglitest ja see tähendab seda, et pea seitsekümmend protsenti summadest, mida välja maksti, eh, ei olnud kaetud selle erandiga, mis tähendab seda, et ainult väga vähestele summadele kehtivad nüüd need reeglid, aga see tähendab ka seda, et liikmesriigid vastutavad nüüd. liikmesriigid on nüüd eh, vastutavad ja sellest tekib meie arvates suur risk kui te veel kord mõtlete selle peale, mida ma ütlesin ja rääkisin seda, et liikmesriigid öö, eh, riigid leidsid, et vigu ei ole samal ajal, aga konkurentsivõime ja regionaalarengu peadirektoraat leidsid pea viis korda rohkem vigu, siis see tähendab seda, et tegelikult vigade määr võib veelgi rohkem tõusta. mis aga veel muutub aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, nimelt äh, stiimuleid suurettevõtete jaoks äh, muudeti, arvestati samamoodi ka VKE-de vajadustega ja peale selle on ka rangemad avalikustamisreeglid just suurte riigiabi summade puhul. me räägime siis summadest, mis ületavad viiesaja tuhande euro ja eesmärgiks oligi siis suurema läbipaistvuse tagamine selleks, et äh, reeglitest paremini kinni peetakse. nüüd lähen kohe ka siin järgmise slaidi juurde selleks, et rääkida, milliseid muute, muudatusi veel sisse viidi. eeltingimused riigiabi jaoks, seda just selleks, et vigu riigiabi andmise puhul vältida liikmesriigid peavad läbi viima enesehinnangu, nad teevad seda komisjoniga koostöös ja viie liikmesriigi puhul tuli selle enesehinnangu puhul välja see, et partnerluslepingute tingimustest kinni ei peetud või neid ei täidetud. ja komisjon sellepärast töötas välja terve rea meetmeid ning ka tegevuskavasid, mis võeti siis vastu. eelmise aasta lõpust tuleb neid hakata ka juba äh, siis rakendama ning me oleme kuulnud, et on öö, äh, viis liikmesriiki, kes alguses neid reegleid ei täitnud, nendest nelja puhul on ikka veel probleeme. peale selle on komisjon ette näidanud, ette öö, äh, välja töötanud ka tegevuskava riigiabi andmiseks, siin soovitakse inimesi paremini koolitada, paremaid äh, andmepankasid välja töötada ja need on positiivsed näited, mida tahaksin ka välja tuua mida siis meie soovitame? kokkuvõttes te näete neid ka siin slaididel, meil on siin kaksteist äh, osalist soovitust, millest äh, komisjon suure osa ka üle võttis. kolm osalist soovitust olid need, mida nad vastu ei soovinud võtta. me tegime komisjonile soovituse, et äh, tuleb kontrolle tugevdada, eriti just järelkontrolle ja komisjon peab andmepankadesse koguma seda infot, äh, täpselt teada saada, et millised olid vigade põhjused, vigade liigid, selleks, et neid paremini analüüsida ja samal ajal äh, tuleb nõuda ka liikmesriikidelt, et nad kogu aeg kontrolliksid seda, kas reeglitest kinni peetakse. me soovitasime komisjonile, et nad võiksid ka korrektiivseid meetmeid vastu võtta siis, kui riigiabi reeglitest kinni ei peeta ning veel mõned soovitused. me soovitasime, et suurprojekte Äh, kinnitatakse alles pärast seda, kui äh, on selge, et ka riigiabi sisereeglitest on kinni peetud, et ka riikide, riigikontrollide äh, kontrollid peavad olema piisavad ja et me peame olema kindlad, et need on piisavad, enne kui programmid kinnitatakse. peale selle meil oleks vaja ka siin erinevaid näiteid selle kohta, millised käitumisviisid võivad vigasid tekitada ja veel üks asi, mis meie arvates on tähtis, nimelt meil peaks olema Euroopa Liidu ülene andmepank Tegendorfi põhimõtete täitmiseks ja peale selle on väga tähtis, et meil oleks ka keskmine andme, kesktasandil andmepank de minimis reeglitest kinnipidamiseks ja need olid siis põhilised soovitused, lugupeetud rahvasaadikud ja kui soovite, olen valmis ka vastama küsimustele Äh, aitäh ja palju õnne selle tõesti väga muljetavaldava eriaruande üle, mida me siiamaani võib-olla ka piisavalt ei ole arutanud ja nüüd saab sõna raportöör kolleeg Ali, palun. aitäh, aitäh, härra Eriks, kallid kolleegid, enam kui kolmandik Euroopa Liidu eelarvest on suunatud ühtekuuluvuspoliitikasse, mis peaks sotsiaalseid ja geograafilisi ebavõrdsusi tasandama Euroopa Liidus, peaks aitama ähm, väheneva põllumajandustegevusega või tööstustegevusega alasid teistele aladele järele see peaks kaasa aitama Euroopa Liidu majanduskasvu äh, tõusule ning äh, töökohtade loomisele, kuid äh, riigiabi on üldiselt keelutatud selleks, et turumoonutusi vältida, kuid teatud juhtudel teatud geograafiliste piirkondade puhul ja teatud ulatuses on see lubatud. kontrollikoja aruanne näitab, et siin peab kinni pidama ka sellest, millised on siiani välja antud riigi abi nõuete, nende nõuetele vastavuse määr. kui räägime Kontrollikoja aruandest, siis tahaksin seda, selle aruande koostamist ähm, tervitada, see hõlmas perioodi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist äh, ning äh, samuti puudutas see perioodi kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist millised olid iga riigi, milline oli iga riigi võimekus rikkumisi äh, tuvastada riigiabi vallas. me kuulsime väga tõepärast pilti selle kohta, milline on olukord ühtekuuluvuspoliitikas äh, ja ka toodi välja suunised edasiseks äh, ja me oleme rahul komisjoni vastusega Kontrollikojale ning eriti just valmidusega reageerida ka suurele osale nendest märkustest. ja mm, riigiabi reeglite rikkumisi on niimoodi võimalik tulevikus tõhusamalt vältida. suur tänu, läheme nüüd arutelu juurde ja kui kõik oma e-kirju ei loeks, siis me saaksime nüüd ka raportit arutada. aga tundub, et kõik äh, siiski soovivad oma e-kirju lugeda. nii et komisjon, äkki soovite teie oma arvamust avaldada, meil on regionaalarengu komi-, äh, peadirektoraadist härra Seebert, samamoodi on meil konkurentsivõime peadirektoraadi esindaja siin olemas ja ka äh, Olafist, kõigepealt Regionaalarengu komisjoni härra Seebert Many thanks uh,, Mrs Chair, sorry I was looking for the for... aitäh, otsisin õiget nuppu. oleme tänulikud äh, selle Kontrollikoja põhjaliku aruande eest, me oleme teinud tihedat koostööd Kontrollikojaga selleks, et defineerida äh, need teemad, mis seonduvad riigiabi küsimustega ja see ei puuduta mitte ainult mõnda viimast aastat, vaid äh, Ähm, kõiki äh, neid teemasid äh, ja palju kaugele vaatavamalt äh, ka vaadates aastaid kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, et millised olid riigiabi rikkumiste põhjused. Ähm, ja see veamäär kõikus kahekümne kuni seitsmekümne protsendi vahel pärast äh, seda perioodi, mida käsitleti, härra Ali seal ka viitas, äh, siis tõepoolest käsitleti ka kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist perioodi ja Kontrollikoda on teada andnud äh, olukorra paranemisest selles valdkonnas, eriti just veamäära osas raportis kaks tuhat viisteist oli veamäär viis koma kaheksa, kuid äh, kontrollikoda tõi välja eriraportis ja ka aastaaruandes kaks tuhat viisteist, et on paranenud ka äh, audiitorite, auditiasutuste äh, töö riigiabiga seonduvalt, nii et see on vägagi tervitatav. vahepeal oleme võtnud vastu enda soovitused, äh, teeme nende soovituste põhjal juba ka tööd ning Kontrollikoda viitab ka komisjoni tegevuskavale, mis võeti vastu tööhõive äh, Äh, ning regionaalasjade ning ähm, konkurentsi äh, peadirektoraatide vahel selleks, et ähm, paremini oma tööd koordineerida riigiabi vallas, mis on keerukas valdkond. me oleme teinud äh, ka auditiasutustega tööd selleks, et oma haldussuutlikkust suurendada kahe tuhande viieteistkümnendal aastal saatsime väga põhjalikud kontrolllehed laiali, mis puudutasid just riigiabi kontro-, auditeerimist ja oleme siis ka saatnud suunised nende kontrolllehtede täitmiseks, tagamaks selle, et kõik äh, töötaksid vastavalt samadele standarditele selles valdkonnas. samuti oleme üle vaadanud äh, andmebaasi, mida kasutame selleks, et riigiabi reeglitest mitte kinnipidamist paremini raporteerida. komisjoni varasem andmebaas ei võimaldanud ähm, koostada hinnanguid, selliseid, mida praegu tehakse. ja äh, me oleme nüüd äh, oma ähm, andmebaasi parandanud, äh, siis on võimalik kõiki rikkumisi seal kajastada, kõiki riigiabiga äh, seonduvaid vigu välja tuua vastava tüpoloogia alusel ja see ei puuduta mitte ainult äh, siis äh, peadirektoraate komisjonis, vaid ka Olafiga on see tegevus koordineeritud ning äh, auditiasutustega, kes ka enda iga-aastasse kontrolliraportitesse seda teemat käsitlevad, nii et meil on ühtne tüpoloogia ja loodan, et see aitab meil ähm, paremini hinnata, kuidas ähm, see andmevahetus toimib, millised on kõige sagedasemad vead selles valdkonnas ja et on võimalik siis ka sihipäraselt ähm, meetmeid võtta selleks, et kõige sagedamate vigade vastu võidelda aga siis annaksin sõna üle kolleegile äh, konkurentsivõime peadirektoraadist kuid tahaksin ähm, vastata ka raportöörile äh, meie keeldumise kohta ellu rakendada soovitust neli B, mis puudutab suuri projekte, suuri taristuprojekte, äh, mis äh, läksid töösse enne kaks tuhat kaksteist aasta lõppu. kaks tuhat üheteistkümnendal aastal äh, Euroopa Kohus võttis äh, vastu otsuseid äh, ja lahendeid, äh, mis puudutasid taristuprojekte ning riigiabi. see lahend puudutas valdkonda, mis ei ole eriti selgesti korraldatud ja komisjon oli andnud suuniseid juba enne seda, kuupäeva liiklasriikidele, et äh, need projektid ei puuduta riigiabi reegleid, kuid pärast selgitusi kaks tuhat üksteist komisjon informeeris kõiki liikmesriike, et nüüdsest peale arvestades seda uut õiguslikku olukorda, peaks äh, hindama uuesti neid uusi infrastruktuuri suurprojekte kõikidel äh, puhkudel ning Äh, anda siis märku riigiabi ähm, aspektidest komisjonile, kui äh, selline vajadus peaks tekkima ja see saadeti siis ka kõigile vastavatele asutustele laiali. alates kahe tuhande seitsme, kaheteistkümnendast aastast oleme selgelt välja toonud selle oma suunistes, et on nõue hinnata infrastruktuuri suurprojekte alates aastast kaks tuhat kaksteist. muidugi me ei saanud retroaktiivselt äh, seda selgitust sisse tuua äh, seadusandlusse liikmesriikidele ja mm, toetuse saajatele me pidime see, siis välja tooma selle, et äh, nüüdseks on see õiguslik olukord muutunud, tõime väga selged juhised välja, kuidas suurte ja mittesuurte projektidega toimida infrastruktuuri vallas pärast seda, kui see lahend koostati Euroopa Kohtus, nii et seetõttu on raske praegu tagasi pöörduda programmiperioodi lõpus, me hakkame programmiperioodi järgmisel nädalal sulgema ja öelda toetuse saajatele, et nüüd me hakkame uuesti neid läbi vaatama. me leidsime, et see ei ole vajalik, kuna see risk tundus olevat äh, väga väike ja seda, sellest räägib enam kolleeg pärast mind mis puudutab äh, perioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, äh, siin me oleme suurte projektide heakskiitmise mehhanismi muutnud, kõik riigiabi nõusolekud pidi antama ennem riigi poolt, kui komisjon oma heakskiidu annab ja seetõttu see protseduur on nüüd äh, palju vettpidavam äh, perioodil kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend äh, ja kõik teemad peavad saama rohelise sule ennem riigi poolt, enne kui see läheb komisjoni ette. nii et ei saa öelda komisjon automaatselt riigile, et see ei ole abikõlbulik projekt. me teeme ka tihedat koostööd auditi äh, asutustega, auditeerivate asutustega. me oleme läbi viinud koolutusi, koolitusi, koostanud suunised kontrolllehtede täitmiseks ja meil on väga hea meel näha, et äh, kohus oma kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, kontrolli aruandes äh, leiab, et on edasiminekuid äh, riigiabi äh, auditeerimises, et need edusammud on olnud märgatavad, kuna kontrolllehed nüüd adekvaatselt äh, tõepoolest äh, hõlmavad ka riigiabi reeglite eest kinnipidamist. me jätkame tööd auditi, auditeerivate asutustega, kõigi nende asutustega, kes auditiplaani täidavad me oleme oma koostööd ka konkurentsivõime peadirektoraadiga parandanud ja püüame siis käsikäes koostööd teha selleks, et ka liikmesriike abistada riigiabi vallas. Seber, Monsieur Seber, je n'ai pas pu, ich konnte jetzt nicht hören härra Seeber, ma ka ei kuulnud, miks komisjon siiamaani ei ole mingeid äh, korrektiive sisse viinud, miks oli üldse vaja siin sellist kontrollikoja soovitust? kas te võiksite sellele vastata, enne kui anname sõna järgmisele kõnelejale? Uh, to... esimene soovitus puudutab eelkõige konkurentsivõimedi peadirektoraadi ja Karl arvatavasti vastab sellele, kui ta proua esinaine me räägime siin äh, nii äh, tuvastavatest kui korrektiivmeetmetest kõigi riigiabi reeglite rikkumiste puhul, mille me oleme leidnud ja see viitab siis sellele, et meie äh, Äh, vea avastamise tase on väga sarnane see, mis on välja toodud ka auditites. ja kõikide nende, nendel juhtudel, kus äh, on riigiabi tõttu ähm, korrektiivmeetmed äh, määratud, need on ka siin kajastust leidnud. aitäh järgmisena härra Sukup, palun. Thank you uh,. I, I wanted to. aitäh. tahtsin sõna võtta seoses kolme soovitusega, mille komisjon täitmata jättis, aga kuna juhtisite ise parandusmeetmetele tähelepanu seoses äh, järelevalve käigus tuvastatud vigadega, siis alustaksingi sellest jah, tõepoolest igal aastal DigiComp äh, viib läbi konkurentsi vaatepunktist äh, järelevalve ja veamäär on äh, umbes kolmkümmend protsenti, mille me oleme tuvastanud, aga me peame ka aru saama sellest, et viga ei tähenda alati seda, et anti ebaseaduslikult riigiabi, me peame hindama, kas tegemist on ebaseadusliku meetmega, kas menetluslikust aspektist oli eeskirju järgitud, komisjoni teavitati või siis jäi see grupierandi alla või siis äh, sisuliselt oli see abikõlbmatu, see tähendab, et veamäär hõlmab ka suhteliselt kõrget arvu menetlusliike viigu liikmesriikide poolt Need või, võivad aga ei pruugi viia sisuliste vigadeni seoses abikõlbulikkusega. ja samuti oleme tuvastanud vigu, mis on ainult menetluslikud, näiteks õiguslik alus eh, ei hõlmanud kõiki nõutavaid tingimusi ning siis me oleme tuvastanud, et eh, tegelikult eh, abi andes on nõuetele vastavus tuvastatud, siis püüame me tagada, et liikmesriigid, mis muudavad õiguslikku alust, võtavad ka meetmeid selleks, et tagada, et oleks edaspidi korrektne see küsimus ka menetluslikust aspektist, aga see võib, nagu ma ütlesin, aga ei pruugi viia siis varem antud abi tagasinõudmiseni. selgitasin veamäära ja tegeliku äh, Äh, tagasinõudmise vahet, see on siis äh, selle tulemus, mitmetel juhtumitel oleme ka näinud, et liikmesriigid pärast meie analüüsi on äh, vabatahtlikult tagasinõudmisega tegelenud, ilma et komisjon oleks pidanud ametlikku menetlust algatama selle riik, liikmesriigi jaoks. nüüd tulen nende kolme soovituse juurde, esiteks, et komisjon peaks uurima neid projekte, kus anti riigiabi, äh, aga enne Leip-, Leipzig-Halle otsust äh, selle otsusega lahendati küsimus, mis varasemalt oli ebaselge, nimelt investeeringud taristusse ja kas see jääks riigiabi eeskirjade alla või mitte kas see on majandustegevusega hõlmatud või mitte, kuna tegemist oli ebaselge olukorraga, kohus seda siis täpsustas oma otsusega. sellises olukorras on heaks haldustavaks rakendada sellest hetkest alates, aga mitte tagasiulatuvalt äh, otsusest tulenevaid reegleid lisaks ütleksin, et see, mida härra Seeber juba ütles, nimelt ma ei leia, et probleem reaalselt oleks nii suur ähm, seoses äh, komisjoni teavituse, teavitamisega. see otsus ei kohaldu igale taristuprojektile, kolleegium on täpsustanud, et põhimõtteliselt äh, näiteks äh, sellised taristuprojektid nagu äh, jäätmevee käitluskeskused, maanteed, rai-, raudteed, need ei, need jääksid riigiabi põhimõtetest väljapoole, mitte neile ei kohalduks Leipzig-Halle otsus, see tähendaks siis, et need, neile mitte ei kohalduks riigiabi reeglid, aga Leipzig, vastavalt Leipzig-Hallale kohalduks riigiabi reeglid näiteks sadamatele, lennujaamadele, kus konkurents on suurem ja erasektori rahastamise määr suurem. see tähendab, et Leipzig-Halle kohaldamise ala on üsna piiratud, aga see suurendab äh, kindlust äh, ning nagu ma ütlesin, siis tagasiulatuvalt äh, ei saaks seda teha vastavalt heale haldustavale. teiseks, liikmesriikide kohustamine keskse de minimis registri äh, Äh, loomine de minimis ehk siis äh, riigiabi kuni kakssada tuhat äh, eurot viie aasta jooksul, kolme aasta jooksul, see tähendab, et liikmesriigid peavad tagama, et sellest lävendist kolme aasta jooksul üle ei minda, aga kui me hindame jätame selle hindamise liikmesriikide kätte, jah, register oleks üks viis, kuidas seda teha ja mitmed liikmesriigid seda ka teevad, nii, aga liikmesriigid saavad kasutada ka teisi vahendeid, näiteks ettevõtted deklareerivad vastavat informatsiooni selleks, et tagada, et et eh, riigiabi eeskirjast peetaks kinni. see vastaks ka lähimuspõhimõttele, nimelt et me ei hakkaks ühtlustama sellist valdkonda, kus asjad toimivad ka liikmesriikide erinevate süsteemide ja meetodite rakendamisel. ning kolmandaks, keskne register tagasinõudmisotsuste jaoks, vastavalt siis Tegeldorfi põhimõttele mitme aasta tagune kohtuotsus äh, selle määratles, nimelt äh, põhimõtteliselt ei saa anda riigiabi ettevõttele, mis peab veel tagasi maksma varem antud ebaseaduslikku riigiabi. ehk siis Degendorfi põhimõttega on tegemist, äh, konkurentsi peadirektoraat leidis, et see põhimõte kohaldub siseriiklikul alusel, need liikmesriigid, mis ei ole ühelt ettevõttelt veel riigiabi tagasi nõudnud, ei saa sellele grupile või ettevõttele uut riigiabi anda ehk siis seda tuleb kohaldada riiklikul tasandil. täpsustame seda ka grupierandi määruse läbivaatamise ajal, loodetavasti see määrus peatselt vastu võetakse. ning sellest aspektist me ei leia ka see, et kõik, kõiki ettevõtteid hõlmav register oleks kasulik või loogiline, kuna liikmesriigi tasandil seda peaks reguleerima ning jätame selle liikmesriigi pädevusse. aitäh! aitäh ja Olavi esindaja Mariann Sinio Toomas, vabandust, kui ma teie nime valesti välja hääldasin uh,. With regard uh, the recommendation. teen lühidalt, mis puudutab uh, rikkumiste haldamise süsteemi puudutavat viidet uh, kaks B ja C, siis teavitaksin teid, et oleme juba rakendanud selle soovituse nagu härra Seberts ka ütles, teaduskoostöös nendega oleme tegelenud rikkumiste haldamise süsteemi rakendamisega aitäh, oleks tore, kui kõik selle kallal töötaks. härra Hendriks, äh, siin kuulsime tõesti väga huvitavaid selgitusi, nii et kui te soovite veel kord seda kõike kokku võtta, siis teil on sõna, palun. Äh, härra Heriks, äh, teda katkestatakse, aga ta siiski räägib edasi. okei okay Noh, äh, veel ükskord siis jah. suur tänu sõna andmast. võib-olla soovituse neli B kohta, nagu see siin tehniliselt kirjas on, tahaksin veel öelda, et äh, vead, mis tehti enne kaks tuhat kaksteist äh, ja need juhtumid, et neid tuleks uuesti kontrollida. ma nimetasin siin numbreid. nelisada nelikümmend projekti kinnitas komisjon kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaksteist ja kui vaadata seda veamäära, me ei ole siin ju statistikut, aga Maritime'i eriaruandest võtsin, et ainult neli viga toodi seal välja aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat üksteist, nii et on täiesti selge, et siin on avastamata juhtumeid, mille puhul me ei tea täpselt, mis sai. jah, muidugi, siin võis olla tegemist äh, suurte rikkumistega või siis, et Euroopa Liidu finantshuvisid äh, rikuti. nii et tõesti, me tahtsime selle kallal midagi ette võtta. nii et me tõesti peaksime üritama seda selgitada ja selguse majja tooma ma saan aru, mis on komisjoni argumendid, aga nii lihtne see nüüd ka ei ole ma olen tõesti juba väga palju riigiabiga siin tegelenud ja siin on ka teisi äh, riigiabi juhtumeid, näiteks äh, Pariisi lennujaam aastal kaks tuhat kümme, seal on juba kirjas, et kui majandustegevus on taristuga seotud, siis tuleb vaadata täpselt, millised on riigiabi reeglid ja komisjon on ju tegelikult ka täiesti omaalgatuslikult, omaalgatuslikult äh, seda uurinud ja üheksakümne kaheksandast aastast saati on komisjon ise öelnud, et on tegemist äh, olnud riigiabiga sarnaste juhtumite puhul, nii et tõesti, meil on ka juhtumeid, mis lähevad selles suunas ja just sellepärast me leiame, et täiesti õigustatud on siin selgus majja tuua enne, kui menetlus lõpetatakse. mida ütles äh, konkurentsivõime peadirektoraadist härra Soko, tõesti iga viga ei tähenda seda, et tuleks äh, teha tagasimaksenõue. leheküljel kolmkümmend neli meie tabelis on ju ka kirjas need vead, äh, mis on problemaatilised ja viimases äh, reas on siin tõesti ka välja toodud juhtumid, kus on probleeme siseturureeglitega lehekülgedel üheksa kuni kuusteist on meil ka terve rida vigu välja toodud, kus ei peetud reeglitest kinni ja just ühisturu reeglite vastu äh, eksiti. siis on meil ka kommunikatsiooni peadirektoraadi juhtumid veel eraldi välja toodud. Need kolm juhtumit ja ka kolm soovitust, äh, mida tõi välja kommunikatsiooni peadirektoraat, ma arvan, et neid ma juba mainisin mulle tundub, et minevikus vaadati seda ka teistmoodi. mis puudutab de minimis andmepanka, te rääkisite õiguslikust kindlusest. ka mina kasutaksin sedasama sõna soovituste andmisel, et meil oleks register, keskne register, mis annaks ülevaate. näiteks Portugali puhul oli meil see lugu ja see tagab ka õigusliku kindluse, kui me teame täpselt, milline on olukord, siin tuleb lihtsalt to-, kolmeaastased toetused äh, äh, kokku arvutada, siis me teame, kas me oleme kahesaja tuhande piiri ületanud või mitte, nii et tõesti, me peaksime liikmesriike julgustama äh, just niimoodi nendele küsimustele lähenema ja vastava registri välja töötama. ja nüüd Degendorfi põhimõte ehk siis sees, et uusi abisid ei anta enne, kui ettevõttele on esitatud tagasinõudeid. meie arvates on seda olukord võimalik lahendada, kui see puudutab liikmesriiki, aga meil on siin ka tõesti tegemist hargmaiste ettevõtetega, ühiskonnad on omavahel põimunud ja seda kõike on väga raske kokku panna selleks, et tervikpilti luua ja sellepärast see Euroopa Liidus olev keskregister oleks väga hea selleks, et me saaksime tõesti kindluse selle kohta, et toetusi ei antaks nendele ettevõtetele, millele on esitatud tagasimaksenõue. aitäh! aitäh, kolleeg Salafranca saab sõna. Gracias, señora presidenta. Quisiera agradecer al, en primer lugar al ponente, luego al Tribunal de Cuentas y a los representantes de... aitäh! tahaksin kõigepealt eh, tänada raportööri, eh, kontrollikoja esindajat ning komisjoni esindajat selle huvipakkuva arutelu eest täna. siin on eh, mõned põhimõtted, millel rajanevad meie aluslepingud, meie elu siin Euroopa Liidus ja vaba konkurents on üks nendest alustaladest, millel rajaneb äh, Euroopa Liidu ühisturg, me tähistasime just kuuekümne aasta möödumist selle ühise turu algusest. ja see peaks ähm, panema ka aluse tasakaaluka majanduskasvu äh, arenguks liikmesriikidel ja see kõik on seotud ka ühtekuuluvuspoliitikaga. mulle pakkus väga huvi Kontrollikoja kommentaar olukorrale, sest äh, viis miljardit äh, eurot ähm, selle aja jooksul ning väga suur osa sellest on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. see puudutab äh, Äh, olukorda ka praegu ja tegemist ähm, sellega, et äh, on kolmsada, äh, üle kolmesaja miljardi, mis ähm, riigiabist, mis läheb mujale valdkondades kui see, mida see raport puudutab me peaksime rääkima ka nendest arvudest, eh, kogu see riigiabi määr, mis on seotud teiste poliitikatega, mitte ühtekuuluvuspoliitikaga Euroopa Liidus. ja siin eh, raportis on kaks teemat, mida ma tahaksin eh, rõhutada. võib-olla saaks komisjoni esindaja rääkida, millised milline on vahe veamäärade vahel, mis on leitud ja selle abi vahel, mis on tagasi nõutud sest äh, vastavalt siis sellele näitajale me näeme, kuivõrd tõhusad me oleme riigiabi vallas olnud, nad ei ole äh, määratluse järgi ebaseaduslikud, vaid äh, nad on kas kooskõlas aluslepingute eesmärkidega või mitte. sellepärast ma tahaksingi komisjoni esindajatelt kuulda, millised on need vahed absoluutmäärades ühtekuuluvuspoliitika vallas, kui me räägime riigi abist ning tagasinõutud summadest. teiseks, komisjon rääkis soovitustest, mis võeti vastu kontrollikojalt ja raportöör nõustus nendega samuti, et meil on vaja paremat koordinatsiooni töös, mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid ka erinevate peadirektoraatide ja agentuuride vahel ning nende ja liikmesriikide vahel. ma tutvusin selle kontroll, kontrollikoja töödokumendiga väga hoolikalt ja on viis liikmesriiki, kes äh, ei äh, jõua eksante tasemeni äh, oma riigiabi ähm, projektide raporteerimisel komisjonile ma loodan, et siis mainitakse ka ära, kellega siin täpselt tegemist on. Äh, tegevuskavas me näeme, et on olemas äh, selliseid riike, kes äh, eksante tingimustele ei vasta. nii et seda, sellesse peaks ka selgust tooma, aitäh. jah, tõesti väga head küsimused, nii et härra Seeber, sõna teile, teie kolleegidele, et vastata Yes, thank you very much. Uh, concerning the aitäh, mis puudutab äh, finantskorrektsioone ähm, ühtekuluvuspoliitikas, siis äh, kohus viitab nendele arvutustele, mida oli võimalik äh, teha viie juhtumi põhjal kaheksateistkümnest, mille puhul siis menetlus algatati Regio DG poolt äh, Ehm, ja see oli siis kolmkümmend kuus koma kaheksa miljonit eurot, mis tagasi nõuti riik, liikmesriikidest, aga ainult nendel juhtudel, kui need äh, finantskorrektsioonid olid äh, seotud otseselt äh, nende riikidega, kui need puudutasid mitmeid aspekte, kaasa arvatud riigiabi valdkonda ja seetõttu on võimalik siis kuidagi umbkaudselt ka see riigiabiga tagasinõudmise summa välja tuua. komisjon on igal juhtum, juhtumi puhul äh, kõiki neid aspekte jälginud äh, ja meil on ka enda tuvastatud juhtumite analüüs ähm, nende juhtumite puhul, mida liikmesriigid on meile äh, teavitanud ning äh, see finantskorrektsioonide tase põhineb ähm, vea leidmise tasemel. kui äh, kohus äh, ütleb, et üks või teine projekt, ähm, seal on nõuetele mittevastavusi ja leitakse ka viga, siis järgmiseks äh, sammuks on leida, kas on äh, vajadus teavitamiseks või mitte ja kui teavitamine aset leiab liikmesriigi poolt, äh, siis konkurentsivõime peadirektoraat saab otsustada, kas riigiabi siiski on turureeglite ning aluslepingutega kooskõlas, nii et siin ei ole mingit selget korrelatsiooni nende summade, tagasinõutud summade vahel ja riigiabi suuruse vahel, nii et neid on ka erinevaid tagasinõudmise määrasid, alati see ei ole sada protsenti näiteks teatud VKE-de osaluse puhul saame ähm, siis ähm, kindlaks määratud summas need toetused tagasi nõuda nüüd, kui me räägime kõikidest eksante tingimustest, mis olid paika pandud, siis me oleme loonud, nagu oleme ka siin juba selgitanud, erinevad tegevuskavad eksante tingimuste jaoks. ja kõik need viis riiki, millest siin jutt on, nad seal on need meetmed juba töös olnud partnerlusfaasis ja need äh, tegevuskavad oleme koostanud iga liikmesriigi jaoks, äh, me monitoorime nende täitmist, nende tegevuskavade täitmist ja oleme täiesti nõus äh, kohtu soovitusega, et komisjon peab nüüd ka otsuseid langetama, kui saame selle info kätte kaks tuhat seitseteist juunis nende tegevuskavade täitmise kohta, mis puudutab eeltingimuste täitmist ja komisjon äh, on äh, valmis ka protsessi katkestama sellistel juhtudel, kui need eeltingimused ei ole täidetud äh, aruande esitamise hetkel. me ikkagi ei kuulnud nimepidi neid liikmesriike These member states are quoted Need äh, liikmesriigid on äh, komisjoni tegevuskavas välja toodud ja ka Kontrollikoja aruandluses on see mm, ära mainitud, nii et aitäh, et te siis justkui tegite reklaami ka meie tegevuskavale enda äh, dokumendis ja need viis liikmesriiki on Itaalia, Rumeenia, Tšehhi Vabariik, Horvaatia ning Slovaki Vabariik. ja minu arusaamist mööda Tšehhi Vabariik äh, on juba vastuse kätte saanud äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta kõikide nende tegevuste läbiviimise kohta tegevuskavas. ma isiklik, e-, ei ole isiklikult kursis nende asjade seisuga teiste riikide osas, ülejäänud nelja riigi osas. aga kirja, kirjalikult võime vastata. To add something? kas konkurentsivõime peadirektoraat sooviks midagi lisada? keegi teine ei ole ka sõna soovinud, nii et lõpetuseks veel raportöör Ali, palun. aitäh, proua esinaine. tahaksin äh, tänada kõiki osalejaid selle lisainformatsiooni eest äh, nii Kontrollikojast kui komisjonist tänan teid selle eest, et rõhutasite, kuivõrd oluline on koordinatsioon liikmesriikide ning äh, komisjoni vahel ja samuti ka mm, komisjoni erinevate teenistuste vahel. sest näiteks eeltingimuste, eksante tingimuste puhul on väga oluline selgitada, millega täpselt tegu. Need äh, soovitused, äh, mida meie oleme enda poolt kolleegidega teinud, loodame, et see jõuab ka siis lõppdokumenti, need soovitused. suur tänu, sellega oleme selle päevakorrapunkti ammendanud, suur tänu Kontrollikojale, komisjonile ja Olafile antud informatsiooni eest, ma arvan, et juba varsti paneme selle küsimuse uuesti päevakorda, sellepärast et äh, finantshuvide küsimus ja finantshuvide kaitse küsimus riigiabi puhul on küsimus, mis ei jäta meid külmaks, nii et ma kardan, et me kohtume alustame uuesti. aitäh tänase eest, sellega on see päevakorrapunkt ammendatud ja me läheme nüüd päevakorrapunkti number seitse juurde tagasi, mis on siis valitsusväliste organisatsioonide Euroopa Liidu eelarvest rahastamisega seotud eelarve kontrolli küsimus. raportööriks on Markus Piiper kes on koostanud algatusraporti ja saab kohe ka sõna selleks, et oma raportit esitada. palun, härra Piiper. ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende aitäh, proua esimees, aitäh, et te nii paindlikud olite siin ajajaotusega ja päevakorra korraldamisega. me räägime siin valitsusväliste organisatsioonide rahastamisest me tahtsime selle küsimuse puhul teada saada seda, kui palju rahastatakse valitsusväliseid organisatsioone Euroopa Liidu eelarvest ja mida nad selle rahaga siis ka teevad. kohe alguseks tahan öelda, et peaaegu võimatu on siin saada statistiliselt vettpidavaid numbreid. olen nõus tunnistama, et komisjon tõesti pingutas, et meile numbreid edastada aga ka kõige lihtsamad küsimused, nagu näiteks see, et mis on kõi-, viiskümmend kõige suuremat valitsusvälist organisatsiooni, millel ei ole öö, äh, kohustust öö, äh, lõpliku kasusaaja läbipaistvuse äh, reeglitest kinni pidada, nii nagu see on tõukefondide puhul ja ka põllumajandusfondide puhul tavaline. Neid nimesid me ei saanud ja tõesti, tegemist on esimese raportiga, mille puhul on meil nii raske saada vettpidavaid numbreid. me palusime koostada uuringu, kasutasime teiseseid allikaid, hindasime neid ja analüüsisime neid ja tulemused on nüüd siin raportis kirjas. lugu on selline, et palju raha kulutatakse me räägime siin aastast kaks tuhat kümme, üks koma viis miljardit eurot umbes sellel aastal ja pea seitsekümmend protsenti nendest vahenditest läheb kahesaja seitsmekümne kolmele valitsusvälisele organisatsioonile. see paneb ehmatama, sest see tähendab, et umbes üks koma viis miljonit eurot igale nendest organisatsioonidest. peale selle on meil tuhandeid vaba organisatsioone Euroopa Liidus, aga väga vähesed nendest saavad siis nii palju toetust nagu need nimetatud kakssada seitsekümmend kolm ja üks koma viis miljonit. nii palju siis sissejuhatuseks. see puudutas siis andmete kättesaadavust. nüüd üldised märkused, mis puudutavad raportit kus me tunnistame, et valitsusvälised organisatsioonid, eriti just Brüsselis, on poliitiliste otsuste tegemisel suureks abiks, sest nad annavad meile väga tihti informatsiooni, mida me muidu ei saaks ja me leiame, et äh, eraviisiliste annetuste kõrval on nad tõesti ka ära teeninud toetuse avalikust sektorist. nüüd aga edasi probleemid me siin raportis ähm, jõudsime ka järeldusele, et äh, Euroopa Liidu maksumaksja rahade kasutamine ei ole siin lünkadeta dokumenteeritud ja me tõesti pidime pingutama selleks, et seda mosaiiki kuidagigi kokku panna. tegemist on siis esimese kriitilise punktiga teiseks, jällegi kriitika meile üha rohkem jääb meile mulje, et valitsus välistele organisatsioonidele makstakse raha, kuigi nad tihti oma töös kasutavad kas täiesti valeinfot või siis ka võltsinfot on äh, organisatsioone, mis täiesti teadlikult valeinformatsiooni levitavad ja samal ajal nad saavad äh, toetusraha avalikust sektorist. sellise olukorraga me ei saa nõustuda. veel üks suur põhimõtteline probleem on selles, et ilmselgelt äh, komisjoni poole pealt ehk siis täidesaatva võimu poole pealt toetatakse teatud valitsusväliseid organisatsioone või neid õpetatakse ja makstakse siis selle eest ka, äh, kuidas siis kõige paremini seadusloomelist äh, poolt äh, Äh, mõjutada ja seadusloomelise töö puhul lobitööd teha ja tõesti koolitused on selle jaoks äh, välja töötatud ja ma tõesti küsin nüüd siin demokraatliku seaduseloojana, kuidas on võimalik, et äh, täidesaatva võimu pool korraldab koolitusi ja maksab inimestele selle eest, et nad seadusloomelist poolt mõjutaks. mina isiklikult tõesti ei saa sellest aru, ma ei ole siin põhiseadus õigusega kursis olev jurist, aga ma tahan teada, kas see on kuidagi Euroopa Liidu reeglitega kooskõlas. ja seda toon siin oma raportis ka väga selgelt välja. võib-olla see ei olegi nii problemaatiline, nagu mina arvan, aga ma tõesti arvan, et selle küsimusega peaks põhimõtteliselt ja sügavalt tegelema. siis üleüldine üleskutse läbipaistvuse tagamiseks. me leiame, et siin ei ole selget äh, valitsusväliste organisatsioonide klassifitseerimist. komisjoni iga peadirektoraat äh, kasutab siin oma süsteemi, mis tähendab seda, et rahade kasutamise kontroll on raske. palju raskem kui siis, kui meil oleks üks register me oleme teinud mõningaid ettepanekuid selle kohta, mida oleks võimalik teha selleks, et suuremat läbipaistvust tagada siin on näiteks välja pakutud, et äh, neid toetust saavaid äh, organisatsioone, kui nad saavad äh, rohkem kui kümme protsenti oma eelarvest, Euroopa Liidu eelarvest, et nad siis peaksid olema teatud netilehekülgedel nimetatud ja et nad peavad seda ka oma iga-aastases majandusaruandes välja tooma ja nende läbipaistvus peab olema suurem. näiteks, et kuidas hüvitatakse äh, selliste organisatsioonide juhtide tööd. me oleme veendunud, et siin tuleb päris palju üllatusi. samamoodi ka need kontaktid äh, mis lobistidel on, äh, samamoodi nende kontaktid poliitikutega peaksid olema läbipaistvad, kuidagi peaks olema võimalik neid kontrollida. peale selle me oleme välja pakkunud ka äh, vabatahtliku Euroopa märgise siis äh, läbipaistvate vabaühenduste kohta äh, et nad vabatahtlikult siis teatud reeglitest kinni peavad ja peale selle siis nende aruandluskohustuse puhul tehakse ka lihtsustusi. me oleme siin äh, ka välja töötanud äh, Pedua süsteemi, äh, vaatasime seda süsteemi, mis puudutab siis võimalike kandidaatide sõelumissüsteem on see siin erinevad peadirektoraadid on ka sellega tegelenud ja meie küsime, kas ei oleks võimalik seda süsteemi laiendada. läbipaistvuse puhul leiame ka meie, et meil on vaja tõesti erinevad valdkonnad omavahel ühendada, ei saa olla nii, et me teame küll, et kõige suuremaid toetatakse, aga me ei tea, mis selle rahaga saab, kuhu see raha läheb et millised vabaühendused saavad võib-olla siis teises, kolmandas või neljandas etapis ka siiski Euroopa Liidu eelarvest raha, me tahame täpselt teada, kes on nendes vabaorganisatsioonides äh, tegevad, kes neid juhib, äh, kuidas neid äh, organisatsioone juhitakse ja nii edasi, nii et meil on tõesti vaja läbipaistvust iga programmi puhul. siis oleme me välja pakkunud ka ühtse äh, kontrollisüsteemi ilma kaalutlusõiguseta eh, eri üksikute peadirektoraatide jaoks, ehk et eh, kõigi jaoks on üks kontrollisüsteem ja seda kuni siis lõpliku kasusaajani välja Äh, peaks olema kõik läbipaistev, et täpselt oleks teada, et äh, kuni selle projekti viimase nullini saadi avaliku sektorist, äh, avalikust sektorist raha. sama peaks kehtima siis ka tõukefondide kohta, aga seda ei saa komisjon kahjuks üksi sisse viia. ja lõpetuseks äh, välisorganisatsioonide kaasamine, me oleme natukene pettunud, et Kontrollikoda siiamaani ei ole põhjalikult selle küsimusega tegelenud. ja me kutsume ka Kontrollikoda üles seda tegema, ehk et kõik need vead, mida me oleme välja toonud siin raportis, et nende kohta peaks Kontrollikoda oma eriaruanded koostama ja meil on väga kahju ka, et Olafil ei ole olnud võimalik siiamaani erinevate valit-, valitsus väliste organisatsioonide väärkäitumise kohta infot saada. me leiame, et ka siin oleks vaja komisjonile rohkem infot anda. nii palju siis raporti kohta. lõpetuseks tahan öelda, et valitsusvälist vabaühenduste organisatsiooni töö on ülitähtis, eriti just poliitiliste otsuste langetamisel ka Euroopa Parlamendis. aga nende töö peab olema läbipaistev, sest äh, kui me kasutame läbipaistvuse argumenti äh, ja kui siis kasutatakse tõesti ka tõeseid äh, fakte, mitte võltsinfot, siis muutub nende töö parlamendi jaoks veelgi tähtsamaks ja selle raportiga tahame me ka nende tööd toetada aitäh ja kolleeg Staas palus sõna. aitäh, proua esimees. kõigepealt tahan öelda, et räägin Benedikt Javori nimel, kellel ei olnud võimalik täna siia tulla, aga me koos mõtlesime selle raporti üle järele tahaksin kõigepealt öelda, et meil oli kuulamine, kus külastatavus oli väga suur ja minu järeldus selle kuulamise kohta oli see, et kõik kohalolijad ja ka komisjon ei lähtunud sellest, et vabaühenduste puhul on suuri probleeme. kolleeg Piiperi lähenemise puhul ja ma tõesti hindan teda väga, tavaliselt olen ma temaga nõus, kuid mul on kahju, et ta on väga negatiivselt äh, siin suhtunud vabaühendustesse. ta ütleb küll, et jah, nad töötavad väga hästi ja nad on tähtsad. ta oma sisedes suisa kaks korda toonitas seda, et nad on tähtsad, nende töö on tähtis, et nad on ka ühiskond, ühiskonna jaoks väga tähtsad kuid oma raportis on ta siiski valinud pigem negatiivse lähenemise äh, ja tahtsin kolleeg Piiparile öelda, et äh, tema raportis tegelikult äh, räägib ta vabaühendustest minu arvates äh, üpriski halvas toonis ja laimavalt. ta ütleb, et nojah, et siin on ikka ja jälle ainult probleeme, on kohe spetsiifilised probleemid, aga ma leian, et siin raportis ei ole mitte ühte tõendit selle kohta, et see nii on vähemalt teie tekstis ma seda ei leidnud, seda tõestusmaterjali, ma ei leidnud seda tõestusmaterjali ka sellest kahetunnisest kuulamisest, mida me toona korraldasime väga paljude osalejatega. ja kui me räägime siin äh, vabaühendustest, siis tõesti, läbipaistvus on väga tähtis, avatus on tähtis ja seda toonitasid valitsustevälised organisatsioonid ka äh, sellel kuulamisel. aga me peame rääkima ka Äh, diskrimineerimise äh, vältimisest. Äh, me peame tõesti valitsusvälistesse organisatsioonidesse suhtuma teistmoodi kui teistesse organisatsioonidesse. ja tõesti, Euroopa Liit peaks selle küsimusega tegelema. see, mida me oleme väga palju teistelt osapooltelt tihti kuulnud äh,, et nad ütlevad, et äh, halduskoormus on väga suur ja et nüüd te veel suurendate seda. ma arvan, et me peaksime seda vältima vabaühenduste puhul. minu arvates on väga hea, et te teete siin soovituse, et lõplikud kasusaajad saaksid koolitusi ja et nad teaksid täpselt, kuidas ümber käia siis avaliku sektori vahenditega ja eriti just vahenditega, mis tulevad Euroopa Liidu eelarvest, see on tõesti väga hea. aga teatud lõiked minu jaoks jäävad väga segaseks, näiteks lõige kuus. minu arvates see on väga ähmane lõige see, kuus, te siin lihtsalt ütlete midagi ja mina küsin teilt, millised on need konkreetsed faktid, mille põhjal te saate öelda, et äh, vabaühendused just seda teevad. siis äh, lõige seitse, mis on suunatud äh, pigem komisjonile, aga ma arvan, et te peaksite siin selgemalt sõnastama, sest ma ei saa aru, millisest probleemist te siin räägite. siis vastustus, aruandluskohustus, läbipaistvus, need on tõesti parandused äh, Ehm, mida toetan nii mina kui ka minu fraktsioon, see on väga hea. samamoodi ka lõige kaksteist toob seda välja, aga ma tõesti ei leia, et valitsusvälised organisatsioonid teeksid siin rohkem vigu kui teised organisatsioonid. Te toote siin lõikes kaksteist välja selle, et meil on tõesti spetsiifiline probleem vabaühendustega aruandluse puhul. ja sama tegelikult ka lõige kakskümmend viis. me teame, et äh, suurem osa vahenditest, mida vabaühendused saavad, on vahendid, mida kasutatakse Euroopa Liidu poliitikate rakendamiseks, tihti on tegemist arengukoostööga. suur osa vahenditest, mida vabaühendused kasutavad, ei ole vahendid, mida nad kasutavad selleks, et kedagi mõjutada. ma saan aru, et tõesti, vabaühendused tõesti äh, teatud valdkondades tõesti üritavad poliitikat mõjutada ja selle jaoks on meil läbipaistvusregister. aga vahendid, mida vabaühendused kasutavad koha peal ilmselgelt poliitikate täideviimiseks, näiteks arenguriikides, siis ma arvan, et selle jaoks küll ei ole vaja läbipaistvusregistreid, seda tuleb kuidagi teistmoodi äh, lahendada siis lõige kolmkümmend neli on nii minu kui ka minu fraktsiooni jaoks täiesti vastuvõetamatu. Te ütlete siin mustvalgelt, et vabaühendused on siin pettuskeemid välja töötanud, ilma et te tooksite kas või ühegi tõendi selle kohta Need on need lõiked, mille puhul mina tõesti leian, et te tõesti heidate negatiivset valgust vabaühendustele ja ma ei saa aru, miks, tõendeid ei ole. ma saan aru, härra Piiper, et teie probleemiks on see ja see tuli ka kuulamiselt välja, et nimelt, mis on valitsuste väliste organisatsioonide definitsioon et mis asi see siis täpselt on, kuidas seda defineerida, ka kuulamisel olen nõus tunnistama, oli see väga raske lahendada, aga kui teie nüüd siin räägite vabaühendustest, siis te räägite tegelikult ka kutseorganisatsioonidest äh, nagu ja ka professionaalsete organisatsioonidest nagu Business Europe, te räägite sihtasutustest, te räägite siin organisatsioonidest, mis tegelevad poliitika kujundamise mõjutamisega Te aga ei maini siin näiteks peaaegu üldse mittetulundusühinguid. Äh, selliseid, äh, mis tõesti aitavad näiteks äh, inimõigusi kaitsta või teenuseid pakuvad. siin on tõesti väga palju erinevaid aspekte, mida tuleb arvestada vabaühenduste defineerimise, nii et kui me tahame selle raporti uuesti heale kursile viia, siis tuleks kõigepealt kokku leppida selles osas fraktsioonide üliselt, et mis on need valitsusvälised organisatsioonid, et paneme paika, need on ainult organisatsioonid, ainult nendest me räägime ja me ei tohiks siin seda väga äh, ähmaseks jätta ja lõikes üks te räägite ainult sellest, kuidas panustatakse otsuste tegemisse, siis mina leian, et see on küll väga kunstlik lähenemine ja sellega te tegelikult hoolite, hoolitsete selle eest, et äh, kogu see raport on tasakaalust väljas ja seda läbi lillede öeldes. nii et tõesti, ma olen veendunud, et ma siin saame ka nelja silma all äh, välja selgitada selle, et kas siin on tegemist väärarusaamadega või kas me saaksime kuidagi seda raportit rohkem tasakaalu saada. aitäh ja kolleeg Pirinski, palun järgmisena. aitäh. kolleeg, variraportöör härra Paheta palus mul tutvustada tema tähelepanekuid selle raporti kohta esiteks tunnustab ta seda, et et äh, raporti projekt on üsna põhjalik ja see on iseenesest teretulnud, aga samas on tal ka mitmeid muresid seoses selle raportiga ning äh, mitmeid kriitikanooli selles suunas. muudatusettepanekutena ta need äh, kindlasti ka vormistab selleks, et parandada neid aspekte, mis tema jaoks on kaheldava väärtusega esiteks leiab ta, et raport peaks põhinema kindlatel ja objektiivsetel andmetel, tundub, et mitmed andmeallikad siin viidete hulgas, mitmed al-, allikad on kaheldava väärtusega ja erapoolikud, lisaks eh, on põhjenduspunktides toodud statistika äh, mille osas ta sooviks näha selle, nende andmete allikaid. teiseks üldine märkus äh, raporti projekti kohta, mis on seotud äh, proportsionaalsuse põhimõttega raportis esitatakse komisjonile mitmeid äh, nõudmisi, samuti ka valitsusvälistele organisatsioonidele. mitmed neist on suurt koormust kaasa toovad ning ei võta arvesse nendega kaasnevaid riske. kui me soovime näha edusamme ilma süsteemi koormavate ja keeruliseks, nii keeruliseks muutmata, et see ei toimiks, siis tuleb paika panna need põhialad, kus on vaja ja teha muudatusi ja kus need muudatused on võimalikud. variraportöör ei soovi, et teda valesti mõistetaks, me võime siiski selles raportis nõuda ambitsioonikaid muudatusi, aga need peavad lähtuma reaalsest olukorrast kui me loome täiendavaid tõkkeid, siis me takistame lihtsalt valitsusväliste organisatsioonide tööd. seetõttu peaksime keskenduma rohkem süsteemile kui valitsusvälistele organisatsioonidele endile. praegune toetuste jagamise süsteem on, toob kaasa liiga suure koormuse, eriti just väiksemate valitsusvälise organisatsioonide jaoks. samuti olid mured kohati seotud konkreetsete lõigetega, esiteks viis ja organisatsioonisisene raha ümberjaotamine. variraportöör usub, et mitmetel juhtudel on täiesti loogiline, et niinimetatud äh, emaorganisatsioon äh, jagab raha edasi, aga seda muidugi ainult juhul, kui järgitakse äh, neid eeskirju ja kontrolle, mis tulenevad finantsmäärusest ning see on ka lepinguliselt paika pandud. võrgustikes töötamine on organisatsioonide jaoks kasulik, see on kasulik ka Euroopa Liidu jaoks, kuna see võimaldab paremini äh, rakendada neid projekte ja rahastada samuti. lõige kuus, äh, seda juba kommenteeriti, aga variraportöör sooviks juhtida tähelepanu sellele, et ei ole selge, kas raportöör tahab öelda, et kuues lõige peaks kohalduma ainult äh, valitsusvälistele organisatsioonidele või kõigile ka toetuse saajatele Euroopa Liidust, kui ainult valitsusvälistele organisatsioonidele see kehtib, siis see on diskrimineeriv. ja kui on äh, teise variandiga tegemist, siis see toob kaasa suure koormuse. variraportöör leiab, et äh, see on liigselt ambitsioonikas. seitsmes lõige äh, siin esitatakse tugevaid süüdistusi komisjoni suuda, suunas, aga neid eh, ei saa kuidagi tõendada või täpsustada. ning edasi see lõige, mis puudutab läbipaistvust. jah, muidugi tuleks edendada tugeva eh, läbipaistvusregistri mõtet ning eh, sellises registris registreerimine peaks olema kohustuslik kõigile äh, Äh, toetuse saajatele ning komisjon peaks seda regulaarselt kontrollima. lisaks Euroopa toetusrahade reklaamimine selle tingimusega peaks samuti äh, vastavuses olema valitsusvälised organisatsioonid, aga variraportöör soovib raportöörilt täiendavaid selgitusi seoses äh, tema läbipaistvust puudutavate ettepanekutega. on vajadus tugevdada läbipaistvusregistrit, aga registrit tuleb äh, kohaldada kõigile kasusaajatele, mitte ainult valitsusvälistele organisatsioonidele. sama kehtib ka kontrolli ja jälgimise äh, lõike kohta. jah, me toetame seda, et see valdkond vajab äh, parandamist, aga variraportööri mõista, miks täiendavat koormust just valitsusväliste organisatsioonide juurde see kaasa toob. variraportöör peab tõsiseks probleemiks äh, andmete ebakõla komisjoni süsteemides ja komisjoni süsteemide vahel. variraportöör on mures sellepärast, et metodoloogia peadirektoraatides erineb, see ohustab läbipaistvust ning ta on raportööriga nõus, et ühtlustatud reeglid peaksid kehtima kõigile eh, Euroopa Liidu toetuse saajatele. komisjon peaks koolitama ka valitsusväliseid organisatsioone, järgima neid eeskirju, seega variraportöör soovib, et raportöör täpsustaks, kas kaheksandas lõikes ta toetab seda mõtet, et eh, koolitust pakutakse seoses finantsmäärusega. kui see nii on, siis oleks kasulik sõnastada see ümber et lõikest see ka selgemini välja tuleks. Need olid variraportööri peamised äh, mured, mida soovisime teiega jagada. aitäh, härra Pirinski! asendan paariks minutiks äh, juhatajat ja olen ka äh, sõnasoovijate nimekirjas. mul on kolm küsimust. nagu te teate, ma ei saanud sellesse, sellel seminaril osaleda, mul on sellest väga kahju, tegemist on väga huvitava küsimusega. mul on kolm väga lihtsat küsimust, mis mulle pähe turgatasid selle arutelu ajal see on seotud ka sellega, mida Parts Tahes ütles, nimelt esiteks ütlesite, et väga keeruline oli teavet leida. tahtsin küsida, milliseid allikaid te siis kasutasite, kas avalikult kättesaadavaid andmeallikaid, milliseid tõendeid, millistel faktidel see kõik tugineb, sest ma ei mõistnud, milliseid äh, andmeid te siis pidite kasutama äh, raporti koostamisel. teiseks, äh, see küsimus sarnaneb samuti sellega, mida härra Stas juba ütles, nimelt valitsusväliste organisatsioonide definitsioon nagu te ütlesite, siis on teie raportis seotud see, seotud nii läbipaistvusregister kui äh, lobitöö, aga kõik vabaühendused ei ole, ei tegele lobitööga ja vastupidi, näiteks äh, tööhõivekomisjonis töötan ma väga palju tööstuse esindajate, ettevõtete esindajatega, teise poole esindajatega ning mõned neist muidugi esindavad ka ärihuve ja on äh, selle sektoriga seotud, seega ei ole tegemist mittetulunduslike valitsusväliste organisatsioonidega. saaksite selgitada, millistest valitsusvälistest organisatsioonidest räägite, kuidas te neid lahterdate, milline on see määratlus? ning äh, kolmas küsimus, viimane küsimus, äh, mainisite raportis ka Olafit. tahtsin küsida, kas on mingisuguseid pooleliolevaid uurimisi praegu seoses valitsusväliste organisatsioonidega või kas äh, olete kursis äh, varasemate uurimistega või juhtumitega, mis puudutavad valitsusväliseid organisatsioon, organisatsioone, see on väga huvitav, kuna olete just Olefit maininud siin, aitäh. järgmisena kolleeg Salafranca, palun. Eh, aitäh. tahtsin öelda, et ka mina olen suures osas nõus härra Pipersi analüüsiga esimeses punktis rõhutab raportöör seda, kui olulist rolli vabaühendused mängivad äh, poliitikate ellurakendamisel, sellega ma olen täiesti nõus. osalesin ka äh, valitsusväliste organisatsioonide rahastamise arutelul ning äh, tutvusin nende muredega, mis seal, mida seal väljendati poolteist äh, miljardit eurot, äh, sellele viidatakse raportis ning äh, härra Staes, ma saan öelda, et hiljaaegu on meie komisjonis vastu võetud teie ongi raport, härra Seller on siin, tema raporti võtsime samuti vastu. ning nendes jagatakse samuti seda vaatepunkti äh, De Jongi raport mõjutas eriti just parlamenti ja rahvasaadikuid eh, ja sellest valguses ei tohiks me diskrimineerida ka valitsusväliseid organisatsioone, neid peaks kohtlema samamoodi, juhatajaga me just rääkisime siin eh, riigiabi raportist ja selle seosest eh, ühtekuuluvuspoliitikaga, seega peame eeldama, et ka liikmesriigid käituvad sellele vastavalt. härra Pipers ütles, et võimatu on leida usaldusväärseid andmeid äh, äh, rahastamise kohta, kui me räägime valitsusvälistest organisatsioonidest, me peame silmas pidama siin, et äh, siin ei ole sidusust poliitikate vahel, muidugi me oleme selle poolt, et kontrollid oleksid teostatavad ning läbipaistvus oleks võimalik võimalikult suur. ma ei äh, jätka enam küsimustele vastamisega, kindlasti raportöör vastab nendele põhjalikult, aga küsimus komisjoni esindajatele, kas teie saaksite meile rääkida sellest täpsemalt, äh, kuidas kontrollitakse vabaühenduste valitsusväliste organisatsioonide rahastamist sada kolmkümmend seitse miljardit eurot riigiabi, sellest samuti räägiti, see on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga ning kas te nägite siin lahknevusi seoses selle ühe koma viie miljardiga, mida mainiti valitsusväliste organisatsioonide puhul, kui suur määr õnnestus sellest äh, rikkumiste puhul tagasi saada, milliseid kontrolle, kontrollimehhanisme te kasutasite selleks, et need suurusjärgud paika panna, millest te siin olete rääkinud. kolleegid, äh, Piberi raport on äh, tabanud täpselt äh, naela pead selles osas, mis puudutab seesuguse rahastuse kontrollimist ja seega on oluline, et meil oleks ka äh, Äh, asjakohased andmed olemas. siinkohal äh, rõhutaksin seda muret, mida raportöör ka juba mainis, nimelt et usaldusväärseid andmeid on väga keeruline kätte saada valitsusväliste organisatsioonide rahastamise kohta. ning nagu raportöör ütles, on need andmed üliolulised, kui me tahame jõuda paika pandud eesmärkideni on väga oluline ja raportis on härra Piper seda ka rõhutanud, me peame tagama sidususe nende tegevuste ja rahastamiste vahel ning nende põhimõtete vahel, millest see lähtub. oleks ju hullumeelne, kui me hakkame rahastama ühenduse kaudu selliseid poliitikaid, mis on vastuolus Euroopa Liidu eesmärkidega ja meil ei ole võimalik seda isegi kontrollida, see on naeruväärne oleks äh, naeruväärne, kui me üritaksime selliseid asju rahast-, rahastada. ja nüüd komisjon ja proua Kilkasado eelarve peadirektoraadist. vabandust, härra Ali, teid ei näinud, jäite kahe silma vahele. kas äh, minul kolleeg härra Takula palus, et ma teeksin äh, tema kui variraportööri nimel äh, esitaks need märkused härra Takula leiab, et äh, keskse tähtsusega on äh, valitsusväliste organisatsioonide rahastamisel äh, keskenduda mitte sellele, kuidas raha jagatakse, vaid sellele, mis otstarbel raha kasutatakse ja võiks äh, tagasi lükata rahastuse olukordades, kus äh, MTÜ-d tegutsevad Euroopa Liidu põhiväärtuste vastu, näiteks demokraatlike ning äh, väärtuste ning inimõiguste vastu ja sellistel juhtudel võib keelduda rahastamisest nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil. kui me räägime rahastamisest üldiselt, siis eesmärgiks on vähendada halduskoormust me ei tohi siin juurde luua bürokraatiat väikestele MTÜ-dele. ja seda kõike tuleb arvesse võtta ka uute läbipaistvusreeglite koostamisel, kuna tavaliselt äh, on just väikestel MTÜ-del raskusi administratiivkoormusega ja kõik kriteeriumid samas peaksid erinevatel organisatsioonidel olema sarnased, aitäh. suur tänu ja proua Kilkas saada, palun. Uh, aitäh, lugupeetud liikmed. tahaksin kõigepealt komisjoni nimel äh, tänada selle arutelu eest ja ka oktoobris-novembris aset leidnud mõttevahetuste eest, äh, kõigi nende kohtumiste eest raportööridega ja konsultantidega, kes aitasid seda infot koguda me jagame teiega täielikult seda nägemust, et MTÜ-d on Euroopa Liidu poliitikate ellu rakendamisel keskse tähtsusega, nad mängivad väga olulist rolli ja seda me peame tunnustama. ja seetõttu me kaldume nõustuma mõningate märkustega, mida, mis ka täna siin on kõlanud mille kohaselt see raport on koostatud äh, veidi negatiivses võtmes, äh, arvestades seda rolli, mida need äh, MTÜ-d mängivad, aidates institutsioonidel ellu rakendada erinevaid poliitikaid. me oleme ka veidi üllatunud mõningate soovituste üle, mis puudutab neid meetmeid, mida oleks pidanud võtma. muidugi on mitmeid äh, häid äh, soovitusi, mida komisjon äh, peaks edaspidi arvestama selleks, et läbipaistvust suurendada. me oleme, me võtame olulisi meetmeid. FTS süsteem pandi kokku just tänu parlamendi soovitustele aastast kaks tuhat kümme, seda süsteemi on üha parandatud, muidugi on siin arenguruumi veel ja tahaksin puudutada mõningaid äh, märkusi, äh, mis on siin raportis välja toodud ja mida ka mõned teist äh, siin täna välja tõid. eriti kõik see, mis puudutab MTÜ-de vastutust ja aruandlust. valitsusvälised organisatsioonid on olulised sidusrühmad kuid nad moodustavad ainult vähemuse meie sidusrühmadest. vaadates vastukaja, mis me oleme saanud projektide ellurakendamise käigus, komisjon ei leia, et need sidusrühmad või seda tüüpi sidusrühmad, nad vajaksid teistsugust kohtlemist võrreldes teistega. ja kui me võtame mõned raporti soovitused arvesse, siis see kohtlemine, erikohtlemine peaks olema rangem. ja siin peab märkima, et Euroopa Komisjon praegu kasutab hästi läbiproovitud süsteemi, mis rajaneb riskianalüüsile. meil on ka mitmeid juriidilisi instrumente selleks, et olukorda parandada, selleks, et leida vead, rikkumised ja on olemas ka parandavad äh, meetmed ja sanktsioonid. ja see puudutab äh, nii äh, valitsusväliseid organisatsioone kui ka kõiki teisi sidusrühmi, kellega meil tegemist on. mõned ettepanekud, mis selles raportis kirjas on, meie meelest võivad viia öö, olukorra keerulisemaks muutumiseni, eh, kui te raporteerite selles osas, mis puudutab töötajaid, millised on seosed erinevate võrgustike eh, vahel. tihtipeale on vajadus lihtsalt teha tööd eh, võrgustikuna, kuid selleks, et abikõlbulikku kulu tasuda, see peab ka nendepoolses ettepanekus või taotluses komisjonile kajastuma nii et selles osas me allhankeid küll kinni ei maksa, kui seda ei ole äh, varasemalt äh, teada antud komisjonile, kui sellega ei ole eelnevalt nõustutud. nii et see on see ex-ante läbipaistvus äh, siis, kui hanketeade avalikustatakse. komisjon leiab, et selles uues ähm, finantsmääruses, mille me esitasime, on äh, paremini siiski korraldatud äh, kogu see valdkond, vähem bürokraatiat näeb see ette ja palju lihtsamini peaksid eesmärgid saavutatama. ja mõned äh, teemad, mis on selles raportis välja toodud, ei aita selle eesmärgi saavutamisele kaasa veel üks teema, millele täna äh, tähelepanu pöörati, on äh, reeglite äh, tsentraliseerimine, harmoneerimine. tõepoolest, teil on õigus, meil on vaja suuremat ühtlustamist, sest tihtipeale programmid on väga eripalgelised see, kuidas sidusrühmad erinevates programmides osalevad olukorras, kus nad võib-olla isegi ei saa aru, kuidas nad üksteisest erinevad. finantsmäärus äh, näeb ette päris äh, laiahaardelise raamistiku ja püütakse leituda reeglite ühtlustamise poole kontrolli ning läbipaistvuse osas. näiteks äh, on eks ant-, teadete avalikustamise, hanketeadete ähm, avaldamise, ähm, ühtsete tähtaegade kehtestamine dokumentide säilitamiseks ja nii edasi ja nii edasi, kõik see on finantsmääruses kirjas juba praegu. kuid ma arvan, et ähm, meil on võimalik suuremat ühtlustamist saavutada ja suuremat läbipaistvust, kui me läheme ka elektroonilise Äh, haldussüsteemi kasutusele võtmisele üle ja seda me püüame praegu teha, sellist ühtset äh, süsteemi koostada, ühte ähm, võimalust, kus on võimalik äh, siis hallata kogu informatsiooniga näiteks hangete kohta ning allhangete kohta. nii et nagu öeldud selles raportis, arenguruumi on veel palju ja püüame liik-, liikuda digitaliseerimise suunas. see kindlasti aitab teile anda ka paremaid äh, andmeid, paremat ülevaadet olukorrast. ja veel üks ähm, märkus, mis puudutab äh, rahastamise nähtavust. komisjon oli veidi üllatunud, nähes äh, seda, mis on välja toodud raportis, siis tegelikult Euroopa Liidu rahastuse nähtavaks tegemine MTÜ-de poolt ning äh, kõigi sidusrühmade poolt on kohustus, see on juba eelnevalt äh, neile selgeks tehtud juba hanketeates ja ka meetme eeskirjas on see paika pandud, kõik need äh, artiklid, punktid lepingus juba toovad selle välja, et ähm, toetuse saajad ise peavad äh, teavitama selle kohta, kust see toetus on tulnud, nii et see on osa ka meie kontrollisüsteemist ja kui nad seda infot ei äh, avalda, siis on komisjonil võimalik võtta vastavaid meetmeid. mõned teist äh, puudutasid MTÜ-de definitsiooni probleemi seda teemat on arutatud juba kaua, meie oleme samuti komisjonis selle kallal pead murdnud. on mitmeid äh, uurimusi ka parlamendi poolt, äh, mis näitavad, et see oleks, äh, see töötaks meie eesmärgile vastu, sest meil on kakskümmend kaheksa erinevat õigussüsteemi. olukord on niivõrd erinev, et meil ei ole võimalik üht üksmeelt praegu saavutada ja see ei ole praegu ka meie eesmärgiks. komisjon äh, teie soovituse põhjal enam kui viis aastat tagasi on äh, raamatupidamissüsteemi sisse toonud äh, ähm, tulud taotlevate, kasumit taotlevate ja mittekasumit taotlevate organisatsioonide vahel vahet tegemise, kuid mitte kõik Äh, kasumit mittetaotlevad organisatsioonid ei ole valitsusvälised organisatsioonid. nii et äh, praegu meil ei ole sellist äh, ühtset definitsiooni ja selle leidmine ei ole hetkel võimalik. ja lõpetuseks, tulles tagasi läbipaistvuse juurde, see FTS-i süsteem, mida me kasutame selleks, et saavutada võimalikult, saada kätte võimalikult palju andmeid, samuti finantsmääruse äh, info kallal me teeme praegu tööd, seda kõike püüame parandada eh, nende soovituste põhjal, millest enamus tuleb just eh, siit kojast ja loodame, et eh, digitaliseerimisega, halduse digitaliseerimisega Euroopa Liidu uue eelarve rakendamisega on võimalik anda teile varsti veelgi täpsemat infot aitäh ja nüüd saab sõna härra Piiper viimasena, raportöör, kes võtab siis arutelu kokku. aitäh, proua esimees, kohe vastuseks komisjonile. ma arvan, et et äh, siin on mõned äh, väärarusaamad, et kas te teadlikult äh, saate sellest valesti aru või te tõesti ei saanud üldse aru. ma ei räägi mitte üheski lõikes siin vigadest, ma ei ole öelnud, pettustest, ma ei ole öelnud, et vabaühendused petavad. aga mida me tahame, on rohkem läbipaistvust ja nagu komisjon on sellega paika pannud, et nojah, siis nad on kõik kohustatud tõendama seda, milleks raha kulutati jah, nii see võib küll olla, võib küll, aga päris nii see ju ei ole, et meie eh, rahvasaadikutena saaksime kontrollida seda, et need, mis osas, need eesmärgid, mille osas teie olete kokku leppinud, et eh, selleks neid vahendeid ka kasutatakse. ja mind üllatab, et komisjon ei ole üldse aru saanud ka äh, sellest probleemist. mina koolis õppisin võimude lahususe printsiipi, täidesaatev, seadusandlik ja kohtuvõim ja teie siin ilmselgelt lähtuda sellest, et täidesaatev võim võib koolitada äh, inimesi välja selleks, et teada saada, kuidas seadusandlikku võimu mõjutada. mina sellest aru ei saa. mulle tundub aga, et komisjon ei näe siin mitte mingit probleemi ohtu. nii et te võiks, oleksite võinud ka sellele vastata siis need äh, märkused äh, naisterahvalt komisjonist, et see liiga palju bürokraatiat endaga kaasa toob, seda me kohe kindlasti ei taha ja olen nõus kolleegide märkustega, aga mis puudutab aruandluskohustust, see peab olema siiski harmoniseeritud selleks, et igaüks, kes väljaspoolt tuleb, saab tõesti ka hinnata seda ja saab aru, mida on tehtud. ja ma arvan, et see on tõesti õigustatud nõudmine ning äh, äh, komisjoniga me tõstatasime siin ka selle äh, finantsläbipaistvussüsteemi ja tõesti, kui me saame panna selle sisse, samamoodi ka kontrollikohustused harmoniseerida, siis me juba astume väga suure sammu edasi. kolleegid ja kolleegide küsimused, andmed ma ei olnud nende andmetega üldse nõus, see, mis meile edastati, see ei olnud mitte midagi, mis meile edastati. nii et me palusime läbi viia uuringu, äh, ka nemad üritasid komisjonilt need uuringu läbi viia, et numbreid saada, aga nad ei saanud mitte midagi. ma esitasin tõesti väga lihtsa küsimuse et Horisont kaks tuhande kahekümne kõrval, jah, seal on küll lõpliku kasusaaja äh, kohustused. tõukefondide puhul on meil lõpliku kasusaaja kohustused ehk et liikmesriigid peavad äh, avaldama need numbrid ja ka põllumajandusreformide puhul on see samamoodi, samamoodi on ka mõned üksikud programmid keskkonnafondide äh, puhul me tahtsime saada lihtsalt teada, kes on kõige suuremad kasusaajad. me küsisime, me ei saanud ega saanud vastust. seda lükati aga ühe õlgadelt teistele. nii et tõesti, Martina, ka mina ei ole nõus nende numbritega, mis meile siin alguses anti ja ma arvan, et äh, suurem osa meist ei ole sellega nõus, nii et tõesti komisjon peab siin rohkem head tahet üles näitama ja neid numbreid meile edastama. ja siin raportis ma ei soovi tõesti ka kõiki lobiste ja kolmandaid osapooli äh, hinnata, me räägime siin ainult neist, kes saavad Euroopa Liidu eelarvest vahendeid ja ma leian tõesti, et seal on meil õigus nõuda rohkem läbipaistvust ja me peaksime ka saama õiguse täpsemalt vaadata, kuidas komisjon strateegiliselt ja poliitiliselt siin käitub, selleks et kindel olla, et neid vahendeid kasutatakse ka tõesti selleks, milleks äh, neid on eraldatud. ja siin on jällegi see, et kuidas komisjon leiab, et see on eesmärk, et kas parlament peaks ka arvama, et äh, eesmärgipäraselt on vahendeid kasutatud tõesti, siin rahastatakse valitsusväliseid organisatsioone, mis võltsuudiseid levitavad. me, me teame, et see nii on. me võime muidugi näiteid tuua selle kohta, kuidas see käib. on ka neid äh, vaba äh, ühendusi, mis tegelikult võitlevad Euroopa Liidu eesmärkide, Euroopa Komisjoni, parlamendi vastuvõetu vastu. nii et me tõesti peaksime küsima endalt, et kas me peame äh, raha andma nendele, kes võitlevad meie vastu. et need on need küsimused, äh, kus tõesti tuleb võib-olla rohkem teadvustada kõik osapooli sellest probleemist ja see, mida Bart Stas ütles, tõesti väga paljudes valdkondades on lood liiga keeruliseks läinud, nojah tõesti, võib-olla mingil hetkel, võib-olla tõesti keerame vindi üle, aga siis me ei teadnud, mida teha ja siis võib-olla peaksime tõesti mõned sammud tagasi tegema. olen sellega nõus, ehk võib-olla siis nelja silma all saame me need küsimused lahendada ja raportis seda osa lihtsamaks muuta. kolleeg Salafranca tõi ka sarnaseid argumente välja. ma ei usu, et ma ei unustanud nüüd kedagi vaba, valitsuste väliste organisatsioonide definitsioonid, minu arvates ei ole seda üldse vaja defineerida, aga meil on vaja lihtsalt kriteeriumeid selle kohta, kuidas nende tööd kontrollitakse, see on ju meie töö eesmärgiks, nii et ootan juba põnevusega nii arutelusid, muudatusettepanekuid kui ka hilisemaid läbirääkimisi aitäh, sellega eelarve kontrolli komisjon on oma koosoleku ammendanud ja me nüüd läheme kohe edasi ühiskoosolekuga, mis toimub koos eelarvekomisjoniga. meil toimub kuulamine, kuhu meil on siin kaasatud Euroopa Investeerimispank ja ma leidsin, et võib-olla oleks tõesti hea, kui me kõik üheskoos saaksime ära kuulata selle, mitte eraldi. oleks väga hea, kui nüüd ka kõik ülejäänud sisse saaksid tulla, eelarve komisjoni liikmed